Äh, sotsialistidelt ja NL-t sain ma äh, ettepanekuid selle kohta, millistes äh, delegatsioonide komisjonidega nende liikmed soovivad ühineda ning kui kellelgi pole nende liitumiste vastu midagi, siis ähm, siis need ametisse nimetused, komisjonidesse nimetused on, on